lugupeetud daamid ja härrad, Portugali pädevad ametiasutused on mulle teada andnud, et äh, härra Joao Nuno Calado Pimenta Lopes on alates kolmekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist valitud parlamendisaadikuks. härra Pimenta Lopes asendab äh, äh, proua Kristiina Zuberit, parlament võtab kolleeg Pimenta Lopese valimise teadmiseks, ma tervitan uut kolleegi ja tuletan talle meelde, et äh, kodukorras ettenähtud tingimustel on tal täielik õigus osaleda parlamendi ja parlamendiorganite koosolekutel. ja nüüd on proua Zippel soovinud võtta sõna protseduurilises küsimuses. palun, äh, aitäh, härra president, ma tahan esitada, võttes arvesse seda, mida äh, Saksamaa meedias kirjutatakse, küsida, et kas te